kallid kolleegid, nüüd on vist aeg alustada. kõigepealt ma tahaksin äh, tere tulemast öelda volinikkandidaat Andriu Kaitisele, kes äh, on tervishoiu ja toiduohutuse volinikukandidaat tegemist on portfelliga, mis katab äh, väga suurt äh, vastutusala, hõlmab väga palju seadusandlust ja äh, ka parlamenti puudutavad. meie keskkonnakomisjon on vägagi huvitatud sellest, et oleks tagatud tervishoiuteenused kõikidele eurooplastele ja et meie toiduahel oleks ohutu härra Andriu Kaitis on südamekirurg, kes on kakskümmend aastat Leedus äh, töötanud arstina, pärast seda oli ta kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist Leedus tervishoiuminister sellel ajal oli Leedu ühtlasi ka Euroopa Liidu eesistujariigiks. lisaks sellele on härra Andrew Kaitisel kahekümneaastane kogemus Leedu parlamendist, ta on olnud kuus järjestikust mandaati parlamendi liige ja oli Euroopa asjade komisjoni esimees ning juhtis Leedu delegatsiooni tööd Euroopa tulevikukonvendis. nagu te kõik teate, Äh, on tegemist täna siis kuulamisega, mille eesotsas on Keskkonnakomisjon juhtkomisjonina, kuid äh, assotsieerunud komisjonina osaleb ka Põllumajanduskomisjon. meil on nelikümmend viis äh, kõnelejat kokku tänasel kuulamisel, kuus nendest Põllumajanduskomisjoni esindajad. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et vastavalt ähm, kodukorrale hindavad komisjoni liikmed Äh, volinikukandidaadi pädevust, nende pühendumust Euroopale ja nende sõltumatust ning ähm, äh, kontrollitakse siis ka äh, kandidaadi teadmisi portfelli osades enne kuulamist vastas komisjoni volinikukandidaat kirjalikult esitatud küsimustele, need vastused jaotati kolleegidele välja kahekümne kuuendal septembril reedel ja eile hommikul ja pärastlõunal jõudsid teieni ka eh, siis eh, lisaks ingliskeelsele versioonile teised keeleversioonid. nüüd on eh, volinikukandidaadil ehm, õigus mitte rohkem kui kümne minuti jooksul teha sissejuhatav sõnavõtt ja pärast seda, kui kuulamine on läbi, on volinikukandidaat võimalus viie minuti jooksul kuulamine kokku võtta pärast sissejuhatust äh, on tulemas nelikümmend viis küsimust äh, saadikutest neljas plokis, esimesel plokis on meil seitse pikemat küsimust äh, viieminutilises pingpong süsteemis, mille esitavad siis fraktsioonide esindajad. kõigepealt üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks, üks minut lisaküsimuseks ja üks minut lisaküsimusele vastamiseks aega ette nähtud ja siis järgneb teine voor, kus tuleb kakskümmend viis lühikest küsimust, see pingpongi plokk siis üks on kolm minutit ja need küsimused esitavad keskkonnakomisjoni liikmed, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks on ette nähtud. järgneb kolmas voor kus küsimusi esitavad põllumajanduskomisjoni liikmed, jällegi kuus lühikest küsimust. ja viimane voor, seitse lühikest küsimust keskkonnakomisjoni liikmetelt. selleks, et õigeks ajaks lõpetada, kuivõrd kuulamine on ette nähtud kolm tundi kestma, paluksin ma kõigil kinni pidada kõneajast armuaega antakse küsimuste esitajatele viis minutit, äh, volinikukandidaadile, äh, sekundit, äh, volinikule kümme sekundit. kell tiksub siin üleval ja tärnid hakkavad vilkuma kümme sekundit enne kõneaja lõppu. ning minu haamer siin tuletab teile ka meelde, et te peate kokku võtma oma küsimuse ja veel suuline tõlge on täna äh, komisjonis kahekümne kolmes keeles võimalik ja kõik saavad kasutada oma emakeelt. meie kohtumine kantakse üle ka veebileheküljel, kust on võimalik siis hiljem ka selle kuulamise salvestus alla laadida. aga nüüd saab sõna härra Andrei Ukaitis, voliniku kandidaat.